asjaomasele kodukorra artiklile vastuväiteid ei esita selle kohta. ja nüüd äh, jõuame päevakorra muutmise juurde. Äh, tänase päevakorra kohta ei ole äh, meil ähm, muudatusi kehtib siis esimeste konverentsi poolt vastu võetud päevakord, sama kehtib ka teisipäeva kohta, kuid mis puudutab äh, kolmapäeva, siis äh, Rahvapartei on palunud äh, ähm, seda, et ettepanek muuta nimetus delegatsiooni Palestiina seadusliku nõukoguga suhtlemiseks nimetuseks delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks, et see lükataks edasi selleks, et oleks võimalik selles osas konsulteerida AFET debatti äh, komisjoniga enne, kui äh, ma annan sõna härra Predale, siis äh, ütlen, et kui me hääletame seda taotlust, siis me peame konsulteerima ka esimeste konverentsiga selleks, et oleks võimalik Asfaltiga seda konsulteerida. ja härra Preida saab kõigepealt sõna selle taotlusega seoses suur tänu, härra president, te ütlesite hetk tagasi ähm, seda, mida me arvame, et see arutelu on väga oluline ja oleks väga kasulik, kui meil oleks võimalik pidada maha arvamuste vahetus selle kohta väliskomisjonis kui ei võeta arvesse välisasjade komisjoni arutelusid, siis oleks see suur viga, suur tänu, suur tänu, härra Preda. kas keegi soovib äh, kõnelda selle taotluse poolt? kui ei, ei siiski, härra Skiliotis, palun. suur tänu, härra president ma tahtsin äh, vastu rääkida jah sellele, sellepärast et äh, kodukorra kohaselt on äh, nimemuutuse küsimus asi, mille saab otsustada ära alles siis, kui asi on käinud läbi fraktsiooni esimeeste konverentsilt, aga ta on juba ju käinud läbi. ja seega mulle tundub, et tuleb asjaga edasi minna, minna arutelu juurde. ma ei tahaks laskuda asja detailidesse, aga ma arvan, et me kõik teame, et äh, see nime küsimus on juba ära selgitatud Palestiina ja Palestiina omavalitsuse vahel. aitäh. taotlus on selge, me äh, räägime sellest, et härra Preda tahab äh, see saada tagasi esimeste konverentsile selleks, et oleks võimalik konsulteerida veel ahvetikomisjoniga ja nüüd kes on poolt selle taotluse poolt siis? kes on selle vastu? kes jääb erapooletuks, see on tagasi lükatud. ma arvan küll, et siin oli selge häälteenamus, no hea küll, kontrollime seda siis elektrooniliselt. kas kõik saadikud on nüüd hääletanud? no ma ootan veel veidike, ärge muretsege. kas kõik on nüüd jõudnud hääletada? nüüd on siis hääletamine lõppenud. Äh, poolt oli sada viiskümmend kaks, vastu sada kaheksakümmend, see on siis tagasi lükatud. Äh, nelikümmend kaheksa inimest jäi äh, erapooletuks, niisiis jääb see punkt päevakorda praegu siin oleval kujul. rahvapartei on palunud seda, et pärast komisjoni asepresidendi äh, avaldust äh, olukorrast Valgevenes koostada resolutsioon äh, ja see arvamuste vahetus resolutsiooniga lõpetada, härra Preida saab sõna, palun suur tänu, härra president. ma loodan, et Valgevenega läheb mul paremini miks me teeme selle ettepaneku? sellepärast, et ähm, me tahame, et Euroopa Parlament võtaks ühel häälel sõna selles küsimuses ja ei piisa ainult arvamuste vahetusest. meie arvame, et on väga oluline oma seisukoht praegusel hetkel äh, kirja panna öö, äh, tekste, mille on siis välja pakkunud meie poliitiline fraktsioon. suur aitäh, kas keegi soovib selle taotluse poolt sõna võtta? kui ei, siis kas keegi soovib selle vastu sõna võtta? ka mitte, ei siiski, kes seda sõna soovib, palun. härra Malmikens. Äh, suur tänu, härra president. mina arvan, et me ei peaks kiirustama ülepeakaela võtma vastu resolutsiooni, sellepärast et Euroopa on praegu silmitsi palju suuremate kriisidega, pagulasolukorraga, nii et räägigem sellest asjast mõni teine kord. jah, härra Preda taotlus on äh, lõpetada Valgevene olukord resolutsiooniga, kes on selle taotluse poolt? kes on vastu? kes jääb erapooletuks. Äh, see tuleb nüüd küll üle kontrollida, kontrollime selle üle elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. Äh, kakssada neli saadikut oli poolt, äh, sada kuuskümmend üheksa vastu, seitse on erapooletuks jäänud ja seetõttu on taotlus ka vastu võetud. ja nüüd äh, tuleb pliiatsi tervitama hakata, sest äh, nüüd ma hakkan ette lugema muudatusi äh, ja resolutsioon tuleb siis ja homme kell kümme on tähtaeg muudatusettepanek kuude puhul ja ühisresolutsiooni puhul on tähtaeg kolmapäev küm-, kell kümme ja üheksas ähm, äh, sept-, september äh, kell üksteist on tähtaeg muudatusettepanekuteks ühisresolutsioonile ja hääletus äh, leiab aset aset ka kolmapäeval ja kolmapäeva puhul on veel roheliste taotlus äh, komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus olukord Türgis selle äh, arutelu lõpus peaks tulema ka resolutsioon äh, ja äh, hääletus peaks resolutsiooni osas leidma aset septembri teisel osaistungjärgul ja proua Harm saab sõna. suur aitäh, president Ähm, alates sellest ajast, kui me arutasime eduaruanne, äh, eduaruannet ähm, Türgi kohta, on selles riigis väga palju aset leidnud äh, vägad paljud eh, on tervitanud Erdogani eh, tegutsemist eh, võitlemaks ISISe vastu, aga on olnud ka negatiivseid arenguid. minu arvates rahuprotsess kurdidega kuulutati lõppenuks, opositsionääre ja eriti just opositsioonilisi ajakirjanikke kiusatakse endiselt laialdaselt taga. me oleme näinud, et tangid sõidavad läbi kurdi linnade ja ka Euroopa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 Äh, olnud rünnaku all üks opositsioonimeelne meediakontsern Türgis ja äh, mina leian, et ähm, proua Mogherini peaks kindlasti äh, arvamust avaldama nende arengute osas, sest et ühest küljest tuleb olla väga mures selle pärast, et ähm, ähm, praegusel hetkel on olukord selline, et äh, edusammud äh, nagu tühistuvad ja Erdogani poliitika tähendab tagasiminekut, äh, tuleb muret tunda ka koalitsiooni stabiilsuse pärast, kui me räägime ISIS-vastasest koalitsioonist, niisiis see on tõesti väga oluline teema ja proua Mogherini peaks sellel teemal kindlasti arvamust avaldama, suur aitäh, proua Harms, teile! kes äh, soovib proua Harmsi ettepaneku poolt äh, sõna võtta? härra Hadži-Georgi, palun. suur tänu, härra president, kallid kolleegid. ma arvan, et ega ei peagi palju midagi lisama sellele, mida kolleeg Harms juba ütles. Türgis on tõesti olukord plahvatusohtlik konflikt projekt äh, on läinud väga tuliseks äh, ja ausalt öeldes äh, on olukord väga keeruline kõikidel Türgi piiridel. lisaks sellele on kurdide olukord samuti muutnud järjest halvemaks ja hakkab meenutama aastataguseid veriseid aegu. nii et kogu see piirkond on väga habras ja ma tahaksin rõhutada seda, et kahjuks tänu sellele äh, julgeoleku äh, vaakumile tahab Erdogan seda olukorda ära kasutada ja tulemas on ju valimised ja sellest kasu lõigata oma erakonnale. me peame seda ka välja ütlema ja oleks traagiline, kui Euroopa Parlament seda asja tõesti ei arutaks ja oma seisukohta välja ei ütleks. see äh, ja kui me üritaks suunata Erdogani õigele teele, kes sooviks äh, sellele ettepanekule vastu rääkida? härra Verhofstadt, te tahtsite sõna protseduurilises küsimuses? nagu ma saan aru, jah. sellisel juhul härra Preda, kes äh, võtab sõna ettepaneku vastu. suur tänu, härra president me oleme vastu sellele mõttele, et praegu Türgi osas arutelu äh, maha peetaks, nagu kolleeg ka ütles täiesti õigesti, tegemist on äh, poliitilise olukorraga, äh, mis loomulikult aga kõige rohkem äh, mängiks kätte sellele fraktsioonile, me tahame, et äh, Türgis toimuksid valimised korralikult ja praegu see debatt sellele kaasa ei aita lihtsalt, et siin Euroopa Parlamendis hakatakse ka siis Kreeka sisepoliitikat ajama, suur tänu. ja suur aitäh ja nüüd hääletame selle taotluse üle. proua Harmsi ettepanekuga on siis tegemist ähm, liidu kõrge esindaja avalduse äh, olukorras Türgis neljanda punktina. Äh, nii, kes on selle poolt, palun andke märku, kes on proua Harmsi ettepaneku poolt, nüüd kes on vastu? kes jääb erapooletuks? ja äh, kallid kolleegid, kui te kätt kõrgele ei tõsta, siis ma ei saa aru, kes kuidas hääletab puudutab, kontrollime seda ka elektrooniliselt. kas kõik on jõudnud hääletada? hääletus on nüüd lõppenud äh, Talse poolt hääletas sada viiskümmend kolm inimest, vastu sada kaheksakümmend, kolmkümmend kuus jäi erapooletust ja see taotlus on tagasi lükatud. härra Verhofstadt, kolmapäeva osas tahate sõna? suur tänu, härra president, nagu te teate, ma olen palunud äh, seda, et kohal oleks Euroopa Ülemkogu eesistuja kolmapäeval äh, migratsioonialases, alasel arutelul. ma arvan, ta ei peaks kohal olema olukorrast Euroopa Liidus arutelu ajal, aga minu meelest on väga oluline, et sellise kriisi keskmes peaks Ülemkogu eesistuja kohal olema. Very short ja veel lühidalt, ma tean, et komisjon kavatseb esitada uue ettepaneku, aga asi ei olegi komisjonis, asi ei ole ka Euroopa Parlamendis, kelle seisukoht on väga ühtne, mille me võtsime vastu juba aprillis oma resolutsioonis. asi on nõukogus liikmesriikides kel, kes ei ole ühtselt tegutsenud, kes ei näita üles solidaarsust teineteise vastu ja sellepärast ma paluksin siis nüüd veel kord, et härra Tusk oleks kohal, te peaksite tema poole pöörduma, ta peab olema es-, kolmapäeva hommikul rändealases arutelus kohal. härra Verhofstadt, ma äh, olen äh, ülemkogu eesistujale härra Tuskile selle taotluse juba edastanud peale äh, esimeste konverentsi, aga ma ei ole veel positiivset vastust sellele palvele saanud ja võttes arvesse tänast istungit siin, võtan temaga kindlasti uuesti veel kord ühendust. jaa Äh, usaldage mind äh, ja ma tahan äh, ka ülemkogu esitada siin näha, ma leian, et see oleks väga hea, kui ta siia tulla saaks. ja kolmapäeva kohta rohkem sõnasoove mm, ei ole ja neljapäeva kohta ma ei ole saanud ettepanekuid muudatuste sisseviimiseks. ja võttes arvesse kol-.